Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? head kolleegid, kõigepealt eh, teie ees on päevakorra projekt, kas me võime selle vastu võtta? küsib esimees. suur tänu. järgmine on koosoleku protokolli kinnitamine kakskümmend üks ja kakskümmend kaks jaanuar kaks tuhat kolmteist. kui keegi ei ole selle vastu, siis kinnitame ka protokolli. suur tänu ning kolmas päevakorrapunkt on aruanne sadamariigi kontrolli käsitlevate kolmepoolsete läbirääkimiste kohta. see on minu enda raport ja seetõttu kodukorra reeglite, reegli seitsekümmend järgi eh, tahan ma eh, Iirimaa eesistuja esimeste kolmepoolsete läbirääkimiste äh, üle äh, ülevaate anda. kolmepoolsed läbirääkimised äh, toimusid kolmekümnendal jaanuaril siin parlamendil, parlamendi läbirääkimismeeskond oli kohal, mina ise selles raportöörina ning ka variraportöörid olid kohal. komisjon oli esindatud samuti sellel koosolekul, härra Kalamitsas oli komisjoni esindaja tahaksin tuletada liikmetele meelde, et see sadamariigi kontrolli käsitlevad kolmepoolsete läbirääkimiste voor äh, tähendab äh, seda, et kahe tuhande kuuenda aasta direktiivi mm, uuendustega tegelema. rahvusvahelised äh, mitmed konventsioonid tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu sadamate poolt. kahe tuhande kuuenda aasta meretöönormide konventsioon jõustub käesoleva aasta augustis nii et ähm, oleks ilmselt hea just äh, konventsiooni jõustamise poolt rakendama hakata niipea kui võimalik. kolmepoolsete läbirääkimiste jooksul oli väga pikk arutelu kahe kõige vastuolulisema äh, teema osas, nimelt äh, mitte ratifitseerimise punktide osas. kahes küsimuses tundub, et meie ja nõukogu oleme väga erinevas äh, positsioonis. mitte ratifikatsiooni kohta ei ole nõukogu äh, nõus sellega, et lipuriikidest tulevad äh, riigid ei vasta ühele või mitmele rahvusvahelisele konventsioonile. transpordikomisjoni põhimõtted samas toetavad neid lisakontrolle lipuriikide laevadel me arvame, et see oleks väga oluline selleks, et äh, laevanduses äh, alamstandardeid vältida ning et äh, mereveosektoris mm, oleks üleüldiselt õiglasemad reeglid kõigile oleme nõus komisjoni ettepanekuga, et üle vaadatud äh, direktiiv sadamariigi kohta ei tohiks kindlasti õõnestada tööhõiveõigusi ning sotsiaalseid õigusi. Iirimaa eesistuja tuli välja selles osas ka kompromissiga, aga meie arust ei olnud see piisavalt äh, meie äh, joonega vastavuses. järgmised nädalad näitavad, kuidas just nendes küsimustes edasi läbirääkimisi pidada koosolekul arutati ka mitmeid teisi teemasid, sealhulgas äh, muid kompromisse, mida Iirimaa eesistujana esitas. Äh, ma tervitan äh, seda kompromissi, mis esitati meressõitjate kaebuste konfidentsiaalsuse osas. kolmepoolsed läbirääkimised on plaanitud kahekümne seitsmenda veebruari nädalale ning ma loodan, et Iirimaa eesistujaga arutelud ka jätkuvad. ning praegu ma kindlasti ei ütleks, et sellel järgneval koosolekul jõutakse lõppjärelduseni, aga ma loodan sellegipoolest, et edasiminekut on selgelt näha. Mm, selle päevakorrapunkti osas kõik minu poolt, kas kellelgi on küsimusi või on ehk kommentaare? kui ei ole, siis läheksin ma järgmise raporti juurde nimelt äh, tegemist on ajutise erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja härra Kross on raportööriks, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. me oleme väga lühikese aja jooksul, mil see teema meie ees oli, mitte ainult äh, raportit kokku panna, vaid ka kompromissettepanekuid arvestada, tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on väga aktiivselt selles osas tööd teinud. ma arvan, üleüldiselt on meie komisjoni positsioon selline, et me toetame seda ajutist peatust, peatamist ühe aasta vältel. Äh, ma arvan, et see on kindlasti äh, väga hea võimalus, et need äh, Äh, kasvuhoonegaaside äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi uurimistegevus võib edasi minna, me teame näiteks, et piirmäärade küsimus on siin oluline, aga Euroopas on tekkinud ju ikka jälle see küsimus, et mida üldse selle kauplemise süsteemi rahadega tehakse, kas seda saaks tõhusamalt kasutada ja nii edasi. Äh, samuti arutasime me selle üle, et ajutist peatamist võiks ehk peatada veel ka pikemalt kui ühe aasta jooksul. praegu on komisjoni peatus üheks aastaks minu arust õigustatud, sellepärast et nii on võimalik meil komisjoniga koos äh, kokku leppida täpselt äh, ICAO uute nõuete osas äh, ning äh, vaadata seda, kas uued nõuded, mis rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni poolt on ette pandud, on toonud kaasa tõhusama kvootide vähendamise Äh, siin komisjon ei taha kindlasti ise mingisugust positsiooni praegu võtta, enne kui äh, me rahvusvahelisel tasandil oleme kokku leppinud, sest me ei taha omaenda argumente õõnist, õõnestada. aga me tahame kindlasti esiteks komisjoniga koos hinnata äh, rahvusvahelise tsiviillennustuse organisatsiooni tulemusi ning edasi vaadata, et erisusi välditakse lähitulevikus sest meie arust äh, peaks rääkima ka Euroopa-sisestest lendudest, see tähendab minu jaoks konkreetselt, et ühe aasta jooksul, see tähendab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, lõpus, peaksime me juba tänast olukorda hindama, peaksime tegema uusi ettepanekuid ning mm, kolmandaks tuleb kindlasti väljendada, et et Euroopa-siseste lendude versus in-, äh, rahvusvaheliste lendude osas äh, siin mingid erisused oleksid. see on äh, meie, need on meie põhimõtted praegusel hetkel, kõike seda me ei ole muidugi raportisse sisse kirjutanud, on osapooli, kes on optimistlikumad, on need, kes on skeptilisemad, nii et me ei tahtnud siin väga emotsionaalseks muutuda, tahtsime objektiivsed argumendid selles raportis kokku võtta, tänan kõiki konstruktiivse koostöö eest! suur tänu, minister Alka-Troi, palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin kõigepealt tänada raportööri eh, suurepärase töö eest ning eh, ka selle töö kiiruse eest. ma arvan, et eh, kokkulepitud teksti osas on meie fraktsioon päri me oleme siin piiratud äh, rolliga, sellepärast et me peame lihtsalt ütlema, et kas me oleme nõus selle ajutise peatamisega üheks aastaks või mitte. ma arvan, et me peame igal juhul selle ajutise äh, erandi tegema, sellepärast et koos rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooniga saame me üleilmsel tasandil leida lahenduse äh, selleks, et lennundussektor annaks ka oma panuse mm, kliima soojenemise vastus äh, võitlemisel. aga see, et me teeme selle ajutise erandi ainult üheks aastaks, äh, loomulikult tekitab surveolukorra, mida me peame täielikult ära kasutama. sellepärast, et äh, keegi ei Euroopas ega kusagil mujal ei saa ilmselt muidu olukorrast jagu, kui me peame konkreetsed otsused vastu võtma aasta lõpus saame me hinnata, kas meie poolt saavutatud tulemused on piisavad või peame minema ühe sammu kaugemale, aga tegeleme sellega siis, kui see aeg on käes. üks asi, üks märkus siiski minu poolt. tahaksin kutsuda üles raportööri ehk selles osas äh, muutma oma arvamust kakskümmend kaks ja kolmkümmend muudatusettepanekut, mis puudutavad Šveitsi muudatusettepanekud olid ka komisjoni ettepaneku osad. raportöör arvab, et see ei peaks olema meie õigusakti osa. ma ei arva, et Šveits on ükskõik milline suvaline kolmas riik Šveits on seotud igasuguste assotsiatsioonilepingute ja muude koostöövormide ähm, kaudu Euroopa Liiduga, nad on väga palju meie määruseid üle võtnud ja me tegelikult äh, peaksime toetama ne-, meie Šveitsi ähm, koostööpartnereid, kes sageli lähevad veel sammu kaugemale kui meie enda liikmesriigid. nii et äh, ma arvan, et kõigile võiksid olla võrdsed võimalused kogu Euroopas. suur tänu, proua Maisner, palun! suur tänu! me olime, me jõudsime kokkuleppele selles osas, et igal juhul on vaja lennundussektorile äh, kasvuhoonegaaside saastekvootide kauplemise süsteemi ja samuti oleme me toetanud seda ajutist erandit üheks aastaks. Äh, kaks eelkõnelejat juba ütlesid kõike, äh, mida ka meie arvame, aga mis puudutab Šveitsi, siis ka minu arust peaks äh, Šveits äh, siit välja võetama, sellepärast et EFTA riikidest ainukene, ainukesena on, on ta olnud äh, nende tingimusega nõus. jah, nii nagu eelkõneleja ütles, Šveits asub ju keset Euroopat ja see on oluline riik, aga samas ei ole ta meie põhimõtteid heaks kiitnud ja seepärast on minu küsimus, kuidas formaalselt edasi minna. Äh, loodetavasti aasta lõpuks äh, jõuame me kokkuleppele üleilmsel tasandil, aga samas äh, muidugi arvestades meie delegatsiooni visiiti USA-sse, oodatakse mingisugust lahendust või vähemalt lahenduse pakkumist järgmise nädala jooksul, aga küsimus on igal juhul, kuidas minna edasi. kui üleilmse lahenduseni ei jõuta, ning meie kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi sisse viime ka lennunduses. me ei taha kindlasti oma lennuettevõtteid ohustada. Äh, kuidas me teeme aga selle ajutise erandi üheks aastaks, äh, nii et me peame olema kindlad selles, et äh, Euroopa Liidu sisesed lennud oleksid puudutatud ühest küljest, aga teisest küljest meie ettevõtete konkurentsivõimet ei tohiks me äh, õõnestada, sellepärast et äh, näiteks kolmandate riikide lennuettevõtjad saavad kasutada sõlmpunkte äh, näiteks Euroopa Liidust väljaspool selleks, et makse vältida, meie enda lennuettevõtted aga seda ei saa teha igal juhul olen ma nõus, et saastekvootide kauplemise süsteem oleks rakendatud ka lennusektorile Äh, kuna see on üleilmne äh, konkurentsiolukord ja kui me samas õõnestame omaenda lennuettevõtjate äh, jalgealust, siis see ka ei ole õige. me arvame samas ka, et esimesel aastapoolel peaks kindlasti tegema saastekvootide arvutamise süsteemi panema paika näiteks esimesel mail Äh, aga äh, kui Euroopa süsteem äh, peaks ainult olema, siis ilmselt tuleks arvestada seda aasta lõpu seisuga, muidugi juhul, kui rahvusvahelist kokkulepet ei sõlmita. suur aitäh, härra Kraamer, palun. suur tänu. kolleeg Lichtenbergeri nimel tahaksin ka mina tänada raportööri, kui me Šveitsist räägime, siis vaatame, mis edasi saab kui nad on nõus meiega, siis võime me nad ju kaasata, me, ega me ei saa sundida kedagi. me toetame kompromissettepanekut, aga ilmselt ICAO tasandil mingeid muudatusi ei ole toimunud ja siis vaatame, mis siis saab, kui kõik jõustub. nüüd, kui me tahaksime sisse viia mingid kindlad äh, hinnad teatud marsruutidel, siis neid lihtsalt enam ei kasutata. venelased ikka teevad, mis nad tahavad Siberis. ja ähm, me teame, äh, mis nad teevad, aga me ei saa midagi äh, parata me tahaksime õiglast konkurentsi erinevate transpordivahendite vahel. minu oma kogemus ütleb, et ameeriklased, hiinlased, venelased on kõik selle vastu. sellepärast, et kui nemad tunnevad, et ähm, meie tahame ja lennunduses ka IT-süsteemi, e siis kardavad nad, et laevanduses viiakse sa-, midagi sarnast sisse. loomulikult alguses ütlevad kõik, et sellest ei tule midagi välja, alati on olemas ka plaan B. kui me saame Euroopa Liidus omavahel kokkuleppele jõuda, siis saame me ka lennukikütusemaksu sisse viia, mida kasutatakse ka mujal eh, maailmas. viissada miljonit kodanikku on Euroopa Liidu turg ja kui me Chicago konventsiooni vaatame, siis on see võimalik. Eh, lennukikütus eh, ega, ega lennukeid ei maksustata, aga aga lennukikütus on maksustatud ja see on väga eh, huvitav. Eh, Euroopa Liidu lennuliinid on paljudele huvitavad ja mm, kütus eh, muutub iga aastaga ka kallimaks, kõik teate, mis arvand meil näitavad, ega maailm, maailmaorganisatsioon ei, ei ei astu esimest sammu, meie peame esimese sammu astuma ja mm, katsume siis äh, need mõtted maailma tasandile viia, ma arvan, et kui keegi teine seda ei tee, siis peame meie pioneerid olema. me oleme juba niigi palju käest lasknud kliimamuutuste arutelu käigus. me oleme juba liiga palju kannatanud, seega nüüd peame midagi ette võtma, tänan. proua Foster suur tänu kolleegidele kommentaaride eest, raportöörile me nõustume ECR-ist äh, ka, et konkurents on väga oluline küsimus, kui me nüüd kella peatame, siis see ei puuduta jällegi kõiki lende ja me ei tea, kas see on sobiv. Euroopa Liidu sisesed lennud äh, ei, ei neid, kella peatamine ei puuduta, mis siis, mis siis edasi saab. muudatusettepanekud on meil siin grupeeritud, meie toetame neid muudatusettepanekuid, mis on äh, tehtud äh, ehm, e-, saastekohtadega kauplemisest saadud äh, tulu kohta. muidugi direktiiv oleks väga hea, aga ega meil ei ole siin heategevusega tegemist ja kui tulu teenitakse, siis me tahaksime, et vastav tööstusharu kasutaks uurimuste jaoks näiteks või teadusuuringute jaoks seda raha. vaatame, mis ICAO-ga hakkab juhtuma pärast aastat, see on väga huvitav, kuhu jõutakse selleks ajaks, nii nagu proua Maisner ütles, Äh, eelmisel nädalal kuulsime Ameerika sõprade käest ühte-teist huvitavat ja ilmselt see ei üllatagi kedagi. nüüd lõpuks, äh, ameeriklased äh, tegelikult nõustusid osadega meist. küsimus ei ole mitte turume-, turumeetmetes, turu osas, Civil Sky, Next Gen, tehnoloogilised muudatused, need on teemad, mis neid huvitavad ning operatiivsed muutused. probleem on selles, et TTS lennunduses ei ole ju mingisugune ime äh, ravim äh, Äh, siis ei aita mingi, kuidagi kõiki emissioone peatada, heitkoguseid peatada ja, ja siis meil jääb veel viimane küsimus komisjonile. mis siis juhtub, äh, äh, kui mingeid muudatusi ei toimu, mis kolme aasta pärast saab, siis me tuleme jälle tagasi selle esimese küsimuse juurde, mille tõstatas raportöör, konkurents ja Euroopa Liidu sisesed lennud. ootan suure huviga komisjoni vastust. tänan Mrs. de Verac. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je tenais comme beaucoup. suur aitäh. tahaksin äh, tänada äh, raportööri nii palju kui teisedki. Äh, väga huvitav on, mis rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon otsustab ja kui me räägime äh, et äh, kuidas seda äh, direktiivi rakendada, siis ikkagi raporti soovitused on väga ebamäärased. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel poolel öeldakse, et ainult, äh, et, et, et ES puudutab ainult Euroopa Liidu siseseid lende. aga kui me hakkame hääletama, kuidas seda tõlgendada? kvoodid kehtivad küll koodi kasutamise puhul, aga mitte ostmise puhul ja või koodinõuded ning mis siis saab, kui Euroopa Liidu äh, äh, firma on kasutanud ära vii-, kuni viisteist protsenti äh, kogustest, praegu hakatakse muutma mängureegleid ja viisteist protsenti puudutab ainult Euroopa Liidu siseseid lende nüüd ettevõtted on ju usaldanud komisjoni ja meid ja me meie ütlesime, et tuleb reeglitest kinni pidada, nüüd hakkame ise reegleid muutma ja lennufirmad jäävad kaotajaks. kas me tahame seda? ma ütlen, et jäävad kaotajaks sellepärast, et muidugi, et äh, kvoote saab siin kokku hoida, peaks, neid peaks saama kasutada kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, aga kui me vaatame neid lagesid kahe tuhande kolmeteistkümnendast kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, siis Ehm, ma ei tea, kolme aastaga võib ehm, ettevõtetes eh, eh, paljugi muuta, sellepärast et liidivõimalused ehm, eh, muutuvad seoses marsruutide muutusega. nüüd oluline oleks siiski eh, meie eh, kui seadusandjal eh, oma sõnadest kinni pidada, nii et meid ka usaldataks. ja sellepärast tegingi oma muudatusettepaneku, see ei ole sugugi ühte või teist ettevõtet soovi, soosiv, aga me ei taha ka karistada neid, kes on reeglitest kinni pidanud ja seetõttu palun, et te toetaksite minu ettepanekut, mis on siiski terve mõistuse alusel tehtud. tänan järgmine kõneleja, palun. suur tänu, ütleb proua Lichtenberger, vabandage, et ma hilinesin. mul oli ühes teises komisjonis äh, koosolek pooleli, loomulikult rohelistena sooviksime meie näha palju ambitsioonikamat ettepanekut, oleksime soovinud näha, et palju rohkem survestamist äh, tuleb arvestada ka lennunduse dünaamikaga. arvestades ähm, meie seisukohti, siis need, kes on süsteemi vastu, need saavad äh, veelgi rohkem julgust juurde ja ei tahagi süsteemi toetada. Äh, tahaksin siiski tänada selle eest et on arvestatud sihtotstarbeliste eraldistega. me peame siiski võitlema sellise mulje vastu, et süsteemi kasutatakse raha trükki, juurde trükkimise eesmärgil. me peame kindlalt siiski teadma, millist raha milleks kasutatakse ja selles mõttes on töö õiges suunas läinud. et äh, pean küll hambaid kirgistama, hea küll, ma võin nõustuda ka ja hääletame poolt. suur aitäh. komisjon, proua Padini. vabandage, ma ei tundnud oma nime ära. Laadram, igal juhul aitäh, et te mulle sõna andsite. ma loen siit paberi pealt maha, siin on öeldud Padini. ma ei tea kutsuge mind Kristiks. suur aitäh raportöörile. ja aitäh, et andsite mulle aega kommenteerida teie lähenemist. ma teen väga lühidalt ja kommenteerin ainult neid kommentaare, mida ma siin täna kuulsin. kõigepealt. komisjoni seisukohast on natukene raske mõista eh, neid ettepanekuid, mis soovivad erandit laiendada ka Euroopa äh, Liidu või EA äh, sisestele lendudele. Äh, üldiselt tuleks reageerida ICAO positiivsele dünaamikale ja kasutada ajutist erandit, teha erand nendele lendudele, mis tulevad ja lähevad kolmandatest riikidest Euroopa Liitu nüüd, kui me nüüd ütleme, et me tahame erandi teha ka Euroopa Liidu sisesele lennuliiklusele, siis äh, see võib olla äh, või anda meile vastupidise tulemuse soovitule äh, seoses nende läbirääkimistega, mis meil ICAO-s toimuvad. ja nüüd Šveitsi küsimus. tõesti, Šveits on erijuhtum, me räägime praegu Šveitsiga läbi, soovime neid ka eh, siduda erinevate ETS-skeemidega ja need, kes on läbi rääkinud, on öelnud, et tulemused on, sel aastal saavutatud tulemused on päris hea, eh, head, me oleme soovinud oma süsteeme siduda ja Šveits ei ole sugugi vastu olnud eh, lennunduses toimiva ETS-i vastu ja nemad oleksid huvitatud ka eh, erandi laienemist nendele ning nad on väga huvitatud eh, kliimaküsimustest ja keskkonnast ja see on ka sarnane Euroopa Liidule. ja nüüd erandist rääkides, erand on ju üheaastane, ainult ajutine, eh, seni kuni muud kokkulepet ei ole, siis saab erand läbi ja Euroopa Liidu ETS rakendub lennunduses täiel määral. me ei ole teinud erandit äh, millelegi muule, näiteks rahvusvaheliste äh, saastekvootide krediidile, see jääb ikka äh, viieteistkümne protsendi juurde ning see on õige, et osad õhusõidukite käitajad on äh, on äh, saja protsendi katte lootuses rohkem ostnud. Äh, see tähendab, äh, et nad, need ettevõtjad vastavad ka kolmandate riikide tingimustele, saavad kasutada kvoote täiel määral, kui nad soovivad erandit, siis vähenevad nende võimalused ja tuleb arvestada nõuetele vastavuse majanduslike tagajärgedega rahvusvaheliste krediitide jagamise puhul need, kellel need on, so-, neil soovitatakse neid järgneval kahel aastal ära kasutada või äh, äh, müüa siis vastavalt turuhinnale. alati on oht äh, või ärikäskkonnas on alati riske ja me teame, et äh, osad äh, õhusõidukikäitajad on juba äh, arvestades erandi kohustustega ära kasutanud oma kvoote ja neile võib tekkida nüüd tohutu tulu seda me ei osanud ette näha, me ei, täpselt ka ei tea, mis juhtub peale ajut-, ajutist erandit, aga loodetavasti on tagajärjed siiski piiratud ulatusega. nüüd üheaastane erand, ma arvan, et sellest juba räägiti, kui mõtestatud kokkulepet ei ole, siis hakkab kehtima jällegi täiel määral Euroopa Liidu ETS ja see puudutab ka rahvusvahelist lennundust. nüüd see on kõige tähtsam meie erandi puhul, see erand on ajas piiratud ja see sõltub ka ICAO-s toimuvast. tänan. aitäh. ma enne ütlesin esimesed neli tähte küll õigesti, viimased neli tähte läksid natuke valesti, kuid järgmisena proua Foster, teil oli küsimus. aitäh esimees ja ma tänan ka komisjoni selle kõikehõlmava küsimus, vastuse eest, kuid minu küsimustele siiski ei vastanud, nimelt mis siis äh, juhtub, kui aasta lõpus, äh, kui kõik on vastavuses, meie aga teame, mida kolmandad riigid on teinud, me teame, et on mõningaid kolmandaid riike, mis on vastu võtnud juba seadusi või öelnud öö, oma ettevõtetele, et nad ei ole vastavuses Euroopa Liidu seadustega. proua Foster, tegemist on küsimisega, ütleb esimees proua Foster ütleb, jah, ma ju küsingi, mida te teete siis, kui kolmandad riigid ei ole valmis olema vastavuses nende reeglitega aasta lõpuks? härra esimees, ma ütlen selle nüüd äh, väga selgelt välja, sest ilmselt enne ma nii selgelt ennast ei väljendanud. aitäh, ütleb esimees. Teie ütlesite oma küsimuse väga selgelt, kuid äh, proua Praudram, kas te tahaksite nüüd vastata sellele küsimusele? aitäh, härra esimees, ma teen väga lühidalt. me ei ole teinud erandist meie äh, Äh, seaduste ähm, rakendumisest ning kogu see erand on ette nähtud ainult üheks aastaks. mulle tundub, et B, plaan B-d ei ole. härra raportöör, palun. aitäh, esimees. ma tahaksin öelda Šveitsi kohta järgmist, nimelt minu arvates peab kont-, kontrollijaks olema komisjon ning seda saab teha kokkuleppe raames ja ainult kokkuleppe raames. ning seega mina ütlen, et me ei saa tulemusi praegusel hetkel ette kirjutada või ette näha või panna seda mustvalgelt kirja sellesse raportisse. kui Šveits seda teha ei taha, siis on ka olemas mingid äh, teatavad ka õiguslikud vahendid. seega muudatusettepanekud kakskümmend kaks ja kolmteist, ma teen ettepaneku hääletada nende poolt, sellepärast et praegusel hetkel meil kokkuleppeid ei ole. tuletan komisjonile meelde, et meie siin parlamendis äh, rõhutame seda, kui oluline on see, et äh, koostöö on oluline. ning me peaksime arutama veel edaspidi, mm, edaspidisest etapist äh, tegemist on mõningate meetmetega, mis võivad turgu moonutada ning ma tahaksin teile seda meelde tuletada. ning äh, sellisel puhul võib äh, rääkida rahvusvahelisest äh, krediitidest. komisjon, nõukogu ja meie järgnevatel aastatel vaatame, kuidas asjad arenevad ning siis võime ka neid aspekte arvesse võtta. mitmed lennuettevõtjad on juba juhust kasut-, arutanud, minu kolleegil on õigus. ei ole võimalik, et see, kes on äh, nüüd juba vastavuses, äh, saab karistada ning äh, seetõttu minu arvates oleks arutelu üheks osaks just see, et mismoodi see turgu võiks moonutada. ma tänan kõiki sõnavõttude eest. aitäh, härra Kross, homme me hääletame seda raportit ning ma ei nüüd algab äh, koordinaatorite koosolek kell viis, meie tavaline koosolek on äh, läbi ning homne päevakord näeb ette seda, et meil on et meil on ähm, EASA tegevdirektori Patrick Godot osavõtul äh, koosolek äh, kell kümme ning äh, neljandat raudteepaketti tuleb tutvustama meile peadirektor härra Ruet. aga kell viis nüüd hakkab meil koordinaatorite koosolek. aitäh!